La séance est reprise. Äh, istung on taas avatud ning päevakorra järgi äh, hakkame meie nüüd hääletama. ja kõigepealt äh, on meil solidaarhääletus Solidaarsusfondi kasutusele võtmise kohta, et võimaldada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist. ja Patricia Šulin on raporti autor muudatus üks poolt. ei, võib-olla peaks tegema enne väikse katse, pange palun hääletuskaardid hääletusmasinasse ja kontrollime, et äh, need toimivad hästi, hääletus on alanud. kas ei toimi? hääletus on lõppenud. vabandust, ütleb esimees, kes köhis mikrofoni. muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kogu tekst muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kakskümmend neli poolt, kaks vastu. palju õnne proua Sulinile ja nüüd järgmine raport. pagulase rändevoogudega toimetulek ning Euroopa Liidu välistegevuse roll. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli ja seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mõlemad viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatus kümme, os-, eraldi hääletusega esimene osa, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt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 hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist poolt, üksteist vastu. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist tagasi võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. Scrutin clos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 erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudetud kujul. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist, poolt neli vastu ja viis erapooletut. palju õnne härra Viotile nüüd järgmisena hääletame programmi Erasmus pluss rakendamisaruannet. <clears throat> raporti autor on Andrei Novakov. muudatus üks poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. <clears throat> hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmteist neljateistkümne vastu, muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu. Te ei tõstnud kõiki kä-, käsi, kes on poolt? kes on vastu? minu meelest on see tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üksteist poolt, kuusteist vastu, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus neli poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üksteist poolt, kuusteist vastu. muudatus viis poolt, vastu. minu meelest on see vastu võetud. muudatus kuus poolt. kas äh, kontrollime nelja? viies. viies äh, äh viies, kes on poolt ja vastu? minu meelest vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kolmteist poolt neliteist vastu. muudatus kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt ja vastu kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud, viisteist poolt, kolmteist vastu. muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu ja erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmteist poolt, viisteist vastu. muudatus üheksa, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist, kes on poolt ja vastu. kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu ja vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks. suulise muudatusettepanekuga meile esitas raportöör, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu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 hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, <laughs> kaksteist poolt, seitseteist vastu, kolmkümmend poolt, vastu, kontrollime, elektroonilised hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kümme vastu, kaheksateist poolt, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm. kontrollime, kontrollime siis. kolmkümmend kahte. hääletus on lõppenud, vastu võetud. vabandage. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vabandust, langes ära, ei, sellega on esitatud äh, äh raportööri suuline muudatusettepanek poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd kogu tekst muudetud kujul. elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, palju õnne raportöörile järgmisena struktuurireformi tubli programmi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend, raportöör Jan Olbricht. tahaksin, et me hääletaksime plokina kõik muudatusettepanekud, mille e e eesmärgiks on säte tagasi lükata, kas te olete sellega nõus? ei? siis peame muudatusettepanekut kaksteist hääletama poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. hääletame plokina, eh, kes on poolt, kes on vastu, eh, tagasi lükatud. nüüd siis peame Äh, hääletame muudatusettepanekut seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt. ja hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, viisteist poolt, kaksteist vastu. muudatus üheksakümmend kaks ja üheksakümmend kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa on tagasi võetud, sada on tagasi võetud, sada üks ja sada kaks kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelisada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus, sada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada seitseteist oli saja, saja kuueteistkümnega koos, mõlemad on tagasi lükatud, sada kakskümmend, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus tagasi võetud, sada kakskümmend üheksa, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi võetud. sada kolmkümmend üks poolt ja vastu ja erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli, eh, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, mida hääletatakse koos eh, muudatusettepanekuga seitse, poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, sada nelikümmend poolt, vastu erapooletu,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 muudatus kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, mida hääletati koos viiega, sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt äh,, tak- äh,, tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt. Äh, see langeb ära, seda kattis muudatus kaheksa, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakssada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis on tagasi lükatud, vabandust, tagasi võetud, ütleb esimees. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, neliteist vastu. poolt vastu, erapooletu, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt. see langes ära, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa ka ja nüüd muudatusettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, kes on poolt, või siiski see langes ära, sellepärast et neli võeti vastu, niisiis kuuskümmend seitse, kes on poolt ka see langeb ära, tundub. Äh, see siiski sobib muudatusettepanekuga number neli, nii et hääletame siiski, kes on poolt. vastu. hääletame kuuekümne seitsmendat muudatusettepanekut. sobib muudatusettepanekuga number neli. kes on poolt? tõstke käed kõrgele. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa hääletame seda? või siiski ei, kuuskümmend kaheksa langes ära ju. kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist, üksteist on tulemus, kui hääletame nüüd teksti tervikul elektrooniliselt ja nimeliselt hääletus on alanud. vastu võetud kakskümmend kolm, kuuele üks erapooletu ka, õnnitleme härra Olbrechti. ja nüüd hääletame proua Monika Hoolmeieri arvamust. ei, see on edasi lükatud. nii et nüüd hääletame hoopis proua Lidergardi ja Isabel Rubiali äh, arvamust Euroopa Investeerimispanga finantstegevusi käsitleva aasta aruande kohta, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, äh, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, ähm, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapoolet-, kontrollime ele-, elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitseteist, üksteist on tulemus. teine osa, kes on poolt, vastu teine osa on vastu võetud, muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime seda elektrooniliselt. vastu võetud viisteist poolthäält, kolmteist vastuhäält kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek on proua Kardia Zavalilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, see langeb ära või esimene osa sellest esimene osa ka langeb ära. nii et hääletame teist osa, kes on poolt. vastu. erapooletud. mulle tundub, et teine osa on tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. jah äh,. tagasi lükatud, aga tõstke käsi kõrgemale. muudatusettepanek number neliteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, vastu. kontrollime. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida elektrooniliselt ka hääletus on lõppenud. vastu võetud viisteist, neliteist on tulemus. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu paistab, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist vastuhäält, üksteist poolthäält. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, era-, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud hääletame kogu teksti nimeliselt, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse äh, poolthäält, kolm vastuhäält, üks äh, erapooletu. õnnitlen teid, proua Kardia Sabal-Lubjal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 Merci, monsieur le president, ce sont deux virements. suur tänu, tegemist on äh, kahe äh, ümberpaigutamisega, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, äh, me siin räägime kahe kulukohustustest ja üle kahe miljoni makse assigneeringu ja see puudutab kommunikatsioonitegevust ning äh, see peaks äh, minema siis COSME programmis operatiivridadele. paluksin äh, teie kindlutust siis kolmkümmend kaks ümberpaigutamise kolmkümmend kolm miljonit maksetes ja Erasmus, mõeldud Erasmuse plussile ning see peaks tooma kaasa ka makseassigneeringud, soovitan teil ka see vastu võtta. suur tänu. meie üldraportöörile selgitusi ei nõuta, sõna keegi ei soovi, hääletame elektrooniliselt, siis ülekandeid, ülekannet muudatusettepanek kolmkümmend kaks, raportöör soovitab selle vastu võtta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolthäält, kaks vastuhäält ja siis äh, ülekanne kolmkümmend kolm, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolthäält, kaks vastuhäält. räägime endiselt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest ja muudest jagudest seekorda ning äh, ja sõna saab äh, härra Gerard Depre. suur tänu, härra esimees. kuusteist äh, ümberpaigutamise taotlust neliteist, mille puhul me ei pea hääletama, aga kaks on sellised, mille juurde pöörduksin tagasi, sellepärast et nendest peame rääkima ning oma seisukoha välja ütlema. kõigepealt äh, Euroopa välisteenistuse ettepanek ENF kaks äh, kaks tuhat kuusteist, INF äh, e kaks kaks tuhat kuusteist, mis ei tekita minu jaoks probleeme, Euroopa ombudsmanile see ei tekita mingisuguseid probleeme, kontrollikoda viis taot-, ümberpaigutamise taotlust Äh, kõik sellised piiratud määral taotlused, minu arvates mingisuguseid probleeme ei ole. regioonide komitee kuus ümberpaigutamise taotlust, viis ei tekita probleeme, aga pöörduksin tagasi siiski ühe taotluse juurde, DEC kaks tuhat üks, kaks tuhat kuusteist, siis äh, regioon, majandus- ja sotsiaalkomitee Äh, kaks tükki ei tekita probleeme, pöörduksin tagasi selle DEC üks kaks tuhat kuueteistkümne juurde. teen ettepaneku, et need neliteist äh, ülekannet, mis probleemi ei valmista, äh, võetaks vastu. härra Manka, palun. suur tänu, härra esimees toetan äh, raportööri lähenemisviisi, aga mul on siiski ka üks kommentaar. kui vaatame regioonide komitee eelarvet, siis näeme, et igal aastal viis, viie protsendi võrra äh, kasutatakse rohkem välistõlget, kirjalikku tõlget kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vii-, kümme protsenti, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, viisteist protsenti ja nii edasi, nii edasi. sama kehtib ka Euroopa Kohtu kohta. Nad lasevad üks protsent personalist lahti ja võtavad nad siis tööle uuesti, aga vabakutselistena. ja minu arvates oleks huvitav, kui me kuuleksime, mida komisjon selle kohta arvab ja kas see üleüldiselt on kasulik või mitte. ma arvan, et me ei peaks inimesi lahti laskma, sellepärast et neid vabakutselisena uuesti tööle võtta. jah. paistab mulje, et vähendatakse personali arvu äh, see on omamoodi dogma siin, aga võib-olla läheb see lõpuks meile kallimaks maksma, see on tõsi. sellepärast, et kasutatakse äh, välisteenuse pakkujaid äh, teenustena pakkumiseks. mida teie arvate sellest? jah, olen äh, nõus äh, kolleeg Manga kommentaariga ja ka teie enda kommentaariga, see on jah, personali viie protsendi kärpimise poliitika tulemus äh, ja alalisi töötajaid lastakse lahti ja see puudutab ka mm, tõlke, kirjalikku tõlketeenist, siis loomulikult ostetakse seda sisse see viie protsendi peale sur surumine oli mõningates institutsioonides üldsegi üsna rumal lähenemisviis aga jah, siis ma pidin rääkima kahest ümberpaigutamise taotlusest, üks puudutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ja seda ettepanekut DC e üks kaks tuhat kuusteist ja mis puudutab regioonide komiteed, siis samuti äh, ümberpaigutamise taotlus täpselt sama äh, viitega DEC üks kaks tuhat kuusteist. tegemist on üsna oluliste mm, ja äh, äh, puudutab siis üsna ulatuslikke makseid, üks koma kaks, kakssada kuuskümmend neli miljonit äh, Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks, üheksasada kolmkümmend viis tuhat regioonide komitee jaoks ja see puudutab ühiseid hooneid Brüsselis. ettepanek on siis järgmine, kanda üle kulukohustused selleks, et viia täide järgmine operatsioon äh, maksta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kuu krediitist, mitte kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta riigidist kinni. Äh, hoonete renoveerimine ja nende aastate vahetamine ei ole põhjendatud minu arvates ja me peame ki kinnitama kõik eelarve ümberpaigutamised kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see oli komisjoni ametlik ettepanek. ja mõningad kulukohustused kaovad ära äh, selleks, et ähm, ühesõnaga tahetakse kasutada neid äh, kulukohustusi äh, selleks, et ju-, turvameetmeid parandada sisenemispiirkonnas, nende ühises hoones, põhimõtteliselt oleme me selliseid turvakaalutlusi aktsepteerinud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves Äh, institutsioonide jaoks ja parem oleks, kui saaks neid turvameetmeid võimalikult kiiresti äh, ellu viia ja seetõttu oleks mõistlik äh, need ümberpaigutamised siiski teostada ja meie toetus sellele anda. proua Hoolmaier, palun. ma ei taha rääkida sellest küsimusest, mille me praegu räägime, vaid üleüldiselt parlamendis teenuste väljaviimisest. meil tegelikult oli ju probleem selles, et äh, väga palju väliseid teenuseid kadus ära ja sellega ei arvestatud äh, ja näiteks kirjaliku ja suulise tõlke puhul on meil tegemist suurte personalikärbetega pärast seda, kui liikmesriigid väga nutikalt otsustas, et me räägime ainult ametikohtadest äh, selles kavas, aga mitte äh, rahadest. me tegelikult tõesti väga palju hoidsime kokku, aga sellest ei olnud mitte mingit kasu. EXA. Nous revenons au transfert. Lähme nüüd nende ümberpaigutamise taotluste juurde tagasi. palun. võib-olla siis hääletaksime elektrooniliselt äh, üldiselt nende kahe äh, ümberpaigutamise taotluse üle üheskoos elektrooniline hääletus Need kaks ümberpaigutamise taotlust, mis on seotud regioonide komitee ning äh, majandus- ning sotsiaalkomiteega. hääletus on lõppenud. ja kakskümmend kolm poolthäält, kaks vastuhäält vastu võetud ja siis äh, proua Hoolmaier, kinnisvarapoliitika, äh, mingisuguseid taotlusi ei ole ja mis puudutab neid neljateistkümmet ümberpaigutamise taotlust, äh, millest siin räägiti, kellelgi ei olnud vastuväiteid, nii et loeme need lihtsalt vaikimisi vastu võetuks. niisiis oleme oma hääletusega lõpule jõudnud ja nüüd siis äh, on meil võimalus kuulata ära, mida on öelda proua Hoolmeieril Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmise kohta. härra esimees, kallid kolleegid, me räägime siin juhtumist, äh, mille kajastati ka kogu Euroopas äh, televisioonis, nimelt alam Baierimaal Inni jõeäärses piirkonnas maie-juunikuus sellel aastal toimus väga suur üleujutuste katastroof. seitse inimest sai surma, nelikümmend seitse tuhat inimest äh, jäid koduta võtta ja seda kümne minuti jooksul, sellepärast et kümne minuti jooksul lihtsalt äh, kogu linn oli üle ujutatud ja tuhanded inimesed üritasid kas kõigepealt äh, esimesele või ka teisele korrusele majas jõuda, juhul kui majad olid veel alles või muidu lihtsalt üritasid kuhugi kuivale kohale jõuda. mõnedel see ei õnnestunud äh, üle kahe tuhande inimese jäi täitsa koduta. Simbach inni ääres oli selline, mis kõige rohkem kannatada sai. komisjon esimees katkestab, käseb rahulikult lahkuda. proua Holmajärv jätkab ja ütleb, et äh, nendele inimestele tuleb tõesti vähemalt kõige vajalikumad äh, äh asjad Äh, uuesti tagada, üks koma kakskümmend kuus miljardit äh, oli see kahju ja seega on tegelikult piirkondliku SKT määr ületatud ja seega saame me rääkida piirkondlikust katastroofist. piirkondlike katastroofi puhul kaks koma viis protsenti kuludest ühe koma kahekümne kuuest miljardist äh, siis hüvitatakse ja see on siis äh, summas üle kolmekümne ühe miljoni euro. ja menetlus toimus nii nagu alati, komisjon kontrollis kõiki fakte ja tegelikult siin ei ole mitte midagi arutada. välja arvatud see, et tõesti väga-väga kaua aega läheb, enne kui Simbachi linn linni ääres uuesti jalad alla saab. Merci, madame Olmeier. Chacun a l'esprit euh, l'extrême gravité de ces, de ces circonstances Euh, jah. kas äh, on kellelgi midagi soovi selle kohta öelda, kuulasime ära, mida proua Holmajärvel on öelda, keegi ei soovi sõna. nii et äh, suur tänu selle teate eest, äh, proua Holmajärv. ja see sellest tingituna võivad tulla veel muudatusettepanekud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kümme, eelarvekomisjonis hääletame järgnevatel nädalatel, aga ma ei oska teile täpselt äh, kuupäeva öelda ja ka täiskogu oma mitte. nüüd saab sõna Jose Manuel Fernandez, kes räägib meile kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve parandusprojektidest, kolmest parandusprojektist, olen juba ma olen äh, selles komisjonis korduvalt sel teemal juba rääkinud, meenutan teile ka seda, et etapp äh, viis on osa sellest, mis äh, meile sobib ja see äh, puudutab ähm, oma vahendeid ja samuti ja number kuuega pole samuti probleeme, nii et soovitan ka selle vastu võtta. ja nüüd, mis puudutab äh, nelja, siis äh, selles osas on seitse miljardit eurot, mida pole kasutatud ja ja nüüd see, mis puudutab äh, järgnevatel aastatel tekivad survet mitmeaastasele finantsraamistikule, siis äh, sellega seoses teenutaksin teile, et see paranduseelarve projekt on väga oluline, eriti immigratsiooni tõttu, küsimuste tõttu. ja siin on oluline aspekt näiteks Frontexi ametikohtade loetelu muutmine, see resolutsioon puudutab ka äh, immigratsiooni äh, küsimusi ja Türgi toetamist äh, migratsioonivoogude äh, <clears throat> haldamisel, nii et ma teeksin ettepaneku kasutada neljasada miljonit eurot selleks, et seda fondi äh, migrantide, immigratsiooniküsimuste lahendamise fondi ähm, aidata. meil on varu siin suurem, kui me oleksime osanud arvata. rubriigis kaks on olemas see äh, varu, et see nelisada miljonit leida ning äh, see on ette nähtud ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves. ja nüüd äh, projekt viis ja kuus on teil raporti projekt olemas ning varu Äh, kohas otsustata, kohta otsustatakse järgmisel äh, järgmise või täp-, tänase päeva jooksul ning mis puudutab projekti number kuus, siis ma teeksin esitada, ettepaneku esitada muudatusettepanekud alles lepitusmenetluse lõpp, lõppedes ehk siis pärast seitsmeteistkümnendat detsembrit, et see peegeldaks lepitusmenetluse äh, lõplikke tulemusi. kuid äh, paranduseelarve projekt kuus äh, sellega on siis muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määratatud neljateistkümnes november kell kaheksateist null null, suur tänu teile si,! suur tänu, härra üldraportöör, seega Eh, seega tähtajad eh, sõltuvad praegusest menetlusprotsessist. kas selle kohta on küsimusi? ei ole. suur tänu Jose Manuelile selle teatise eest. võtame eh, seda, neid kolme paranduseelarve projekti arvesse, sest peame nüüd ära ootama, kuidas lepitusmenetlus lõpeb mis on oluline, sest sellest sõltub kahe tuhande seitsmeteistkümnenda eelarve, aasta eelarve. praegused, praegu hetkel, hetkel alles toimuvad ähm, läbirääkimised. nii, nüüd on ette nähtud kell kümme kolmkümmend rääkida äh, rääkida äh, lepitusmenetluse hetteseisust, see peaks algama kümme kolmkümmend, praegu on kell kümme äh, ja see tähendab seda, et me teeme nüüd pooletunnise pausi. jätkame pool üksteist. C'était prévu à 10 heures. Certains de nos collègues. Euh, euh mõned meie kolleegidest äh, äh, on lubanud, et nad tulevad siia pool üksteist, nii et sellega seoses teen ettepaneku praegu koosolek katkestada ja jätkata pool üksteist.